ja, darf ich? Genau. Es wäre ganz wichtig. oleks väga hea, kui me saaksime kohe alustada. oleks väga hea kohe alustada investeerimispangaga direktor Kuhn, investeerimisfond PPI France ja ka Saksa avalike pankade liit, keskliit on siin kohal, väga palju kõnelejaid, ainult kolmveerand tundi aega saluer le président de la commission budget, monsieur Artur. nii et härra Artui, tervitan ka teid ja saate ka kohe sõna. BÜ, merci. Eh bien, on va aller tout de suite à la BÜ. Oui. nii, läheme siis äh, kohe investeerimispanga juurde. Je vous en prie, madame la présidente. proua esinaine, jätkake palun härra Kuhn, kas olete valmis sõna võtma? Te teate, et teil on kõigest viis minutit, eks ju? ja teil on kolmsada slaidi, selle jaoks on tõesti liiga vähe aega. Thank you very much um,. I have the pleasure to introduce Priit. suur tänu. mul on hea meel tutvustada Euroopa Investeerimispanka ja meie eh, ülevaadet eh, finantsmääruse läbivaatamisest, mul on ka slaidid kaasas, võib-olla on neid võimalik ekraanil ka näidata. Is that possible? Okay, so we wait maybe for a little bit. võib-olla ootame paar minutit. Es wäre jetzt wichtig, dass Sie nicht im Urschleim anfangen. Wir wissen, wer die ja ärge nüüd hakake jääaega pihta, me teame, mis on investeerimispank, kust te pärit olete, mis te teete, nii et hakake kohe pihta määrusega. Läheme siis äh, kohe neljanda slaidi juurde. siin on äh, lühiülevaade mitte investeerimispangast, vaid meie rollist äh, eelarvetagatiste rakendamisel ja meie teisest mandaatidest Euroopa Liidus. Euroopa Investeerimispank on Euroopa Liidu eelarve Äh, mandaadi kõige suurem äh, osaleja, meil on kolmkümmend viis mandaati praegu Euroopa Liidu eelarve tagatistega seoses, teeme seda nii otseselt kui kaudselt äh, ning selle tööga soovime tagada võimalikult suure rakendamise määra ja seda võimalikult väikese kuluga Euroopa Liidu maksumaksjale. väga oluline on aru saada sellest, et mis tahes muudatus seadusandluses, kuna meil on nii palju mandaate, sellel võib olla tõsiseid tagajärgi äh, rakenduslikele aspektidele, seetõttu me võtame seda tööd ülimalt äh, tõsiselt ja kaalume läbi väga põhjalikult kõik muudatusettepanekud. järgmine slaid, palun üldiselt, nagu te näete, näeme me end loomuliku otsese partneriga Euroopa Liidu eelarvetagatiste ja teiste mandaatide rakendamisel. miks? kuna me oleme aluslepingutega loodud organisatsioon, siis on juba meie, meil veres kõik Euroopa Liidu poliitika eesmärgid ning kasutame ka kõige uudsemaid äh, auditimeetodeid, me oleme ainus äh, organisatsioon, mis äh, jälgib äh, täielikult finantsinstrumentide rakendamist ja seetõttu me näemegi ennast loomuliku partnerina Euroopa Liidule ja kuna me oleme selline ainulaadne organ, siis me toetame ka regionaalseid äh, ameteid ja panke, et nad saaksid teha meiega koostööd ja me saaksime koos rakendada Euroopa Liidu eesmärke ja vahendeid. ja me teame, et Euroopa Liidul on ju väga palju erinevaid finantsvahendeid. mis puudutab äh, ette nähtud äh, muudatusi ja parandusi määruses, siis tulenevalt meie olulisest rolli, rollist äh, siis äh, viitame siin põhjenduspunktile sada nelikümmend kaks, kus äh, viidatakse meie äh, ekspertiisile finants, Euroopa Liidu finantsinstrumentide rakendamisel. samuti kiidame heaks need mitmed lihtsustusmeetmed siin tekstis, eriti just raporteerimisnõuded ilma et see mõjutaks äh, nende kvaliteeti. püüame siin lihtsalt halduskoormust vähendada, jättes alles kõik need olulised elemendid, äh, mis kaasnevad Euroopa Liidu eelarve aruandluskohustusega. teiseks, äh, avaldamiskohustus, eriti just väikeste ettevõtete jaoks, mitte suuremate projektide jaoks. ning kolmandaks, tervitame ka seda, et kui mõni finantsvahend äh, kasutab mingisugusest eelarveallikast äh, pärit vahendeid, siis tuleb proportsionaalselt äh, ka eeskirju kohaldada. samuti toetame seda, et oleks lihtsamalt võimalik kombineerida ESIF ja EFSI vahendeid eelhindamine äh, otse äh, laenud riiklikele pankadele, äh, need võimaldavad nende vahendite lihtsamat kasutamist. samuti väljendaksin tänu selle eest, et aasta kaks tuhat kuusteist järgnev EKE-de e, algatus on siin arvesse võetud. sidusus ettevõtete vaatepunktist kuna investeerimispanga roll on nii oluline Euroopa finantsvahendite rakendamisel ja Euroopa Liidu eelarve rakendamisel, on ülioluline, et me ei hakkaks äh, keset äh, võidujooksu hobuseid vahetama, seetõttu me peame rõhutama, et ülioluline on see, et oleks tagatud teatud eeskirjade sidusus vähemalt selle eelarveperioodi lõpuni. uus ettepanek tagab ka selle ja me tervitame seda kahel käel samuti rõhutaksime seda, et kui me EFSI ja välislaenude mandaadi kombineerime finantsmääruse kohalduse alas, nii nagu on ette nähtud selles äh, uues tekstis, mis hakkaks kehtima alles pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, siis see toob kaasa teatavad muudatused rakenduslikust küljest ning on võimalik, et see aeglustab menetlust ja suurendab kulusid ning seetõttu oleme tänulikud, et eh, seda ei hakata kohaldama kohe, vaid pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. soovime rõhutada, et Euroopa Investeerimispangal on teatavaid reservatsioone seoses sellega, miks on seda vaja kohe hakata kohaldama, kuna, kuigi see hakkab kehtima pärast ka kahte tuhat kahtekümmet muidugi me hindame seda, et äh, ühes raamistikus seda kõike käsitletakse, samuti soovime rõhutada, enne kui lõpetan oma lühikese sõnavõtu, et äh, riskide haldamine on väga oluline äh, pangandusega seotud ülesanded, näiteks nagu varahaldus peaks, see peaks olema pankade pädevuses, kuna neil on need süsteemid selleks, et konservatiivselt ja riskitõhusalt seda teha praegu ma lõpetan, et võimalikult palju oleks äh, aega küsimuste esitamiseks ja arutamiseks, meil on muidugi EFSi äh, esindaja ka kohal, aga tahtsin, et sissejuhatus jääks võimalikult lühikeseks. Thank you very much, the European Invest- jah, aitäh, Euroopa Investeerimisfond järgmisena, palun. Uh, as regard the, the European Investment Fund, if you can uh, kui räägime Euroopa Investeeringute Fondist, uh, siis võib-olla te saaksite uuesti kuvada selle slaidi, sest mina tahaksin siin erinevate vahendite kooskasutamist esile tuua. see uus artikkel kolmkümmend kaheksa, see puudutab uut finants määrust ja see öö, ähm, uus säte on vägagi tervitatav Euroopa investeeringute panga silmis. miks me seda ütleme? me leiame, et äh, see võimalus EFSit ja ESIFi kasutada koos äh, suurendab meie haaret ja annab äh, Ehm, võimalust ESIF-i panust suurendada, nii et nagu te näete nende graafikute näitel, siis eh, võimendusefekt on palju kõrgem niimoodi koos kahutamisel ja see toob lisa, lisa eh, väärtuse ühtekuuluvuspoliitika rahade kasutamisse. ja niimoodi on võimalik eh, paremini neid eesmärke saavutada ning parem rahastus saavutada ka VKE-dele. järgmine slaid, palun, see põhineb nüüd ähm, VKE-de algatusel, mida me oleme juba asunud ellu rakendama mitmetes liikmesriikides, siin on kaks äh, näidet toodud, kuid me võiksime rääkida siinsama hästi ka Bulgaariast, Rumeeniast, Soomest või ka Itaaliast äh, siin on ära toodud Hispaania suure liikmesriigi näide ja Malta siis üks suur, üks väike liikmesriik eh, ja Hispaania juba perioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend eh, eh, kolmkümmend seitse tuhat laenu on finantseeritud tänu sellele algatusele ja miks me seda mainime, seda sellepärast, et äh, siin ongi kombineeritud äh, vahendeid äh, ERDF-i ja ka Hispaania regioonide vahendeid, nii et sellele põhinevalt me väidame ESIF-i ja EFSI koosmõju on väga positiivne ja toob endaga kaasa täiendavuse samuti on äh, võimalus äh, siis äh, riikide pankadel koos Euroopa Investeerimispangaga koostöös neid ettevõtmisi rahastada. ja võib-olla ma veidi kordan ennast, kuid see toob kindlasti kaasa lisaväärtust ja täiendab ühtekuul-, senist ühtekuuluvuspoliitikat, selle elluviimist, aitäh! suur tänu ja nüüd teeb ei Franz proua Marveia alalisest esindusest, äh, palun. Bonjour, euh, Lola Merveille du bureau de... Äh, tere pärastlõunat, mina esindan PPI France'i ähm, kontorit äh, Brüsselis ja tahaksin kohe minna kuuenda slaidi juurde ja sissejuhatuseks äh, võib-olla ütlen PPI France'i kohta seda, et äh, tegemist on ähm, avaliku sektori ähm, äh, pangaga, mis aitab ettevõtetel rahastusallikatele juurde pääseda. PPI France teeb oma tööd läbi tiheda kohaliku tasandi pankade võrgustikuga, kus võtame siis arvesse just kohaliku tasandi vajadusi ja turuvajadusi. ja üle kümne aasta oleme me olnud seotud ka Euroopa Liidu vahendite kasutamisega, kas siis tõukefondide ähm, vahendite kasutamisega umbes äh, sada viiskümmend äh, miljonit äh, on perioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist äh, käiku läinud just äh, sellise rahastusvahendite kasutamise käiku. me ehm, räägime siin tsentraliseeritud äh, vahendite haldamisest kuid kui me räägime finantsmääruse ülevaatamisest, finantseeskirjade ülevaatamisest, siis äh, tahaksin äh, kõigepealt rääkida meie ettepanekutest äh, sel teemal. kui räägime finantseeskirjade ülevaatamisest, siis see puudutab tõukefondide, vahendite ja ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamise kaasajastamist praegu on äh, päris palju raskusi nende vahendite kasutamisega ja need finantsvahendid, äh, mis kasutavad äh, struktuurifonde, siin on oluline ka erainvestorite osalemine ja siin seetõttu peavad mängureeglid väga selgelt paigas olema. ja see omnibus ülevaatamine võtab äh, siis arvesse ühissätete äh, määrust äh, ja tõukefondide toimimist, see on meie jaoks vägagi akuutne teema. ja tahaksin rääkida põhipunktidest selle ülevaatamise käigus, võib-olla need neli põhipunkti, mida me tahaksime teiega jagada, mis meie jaoks on puudu selles ülevaatamisprotsessis, mis aitaksid parandada ja lihtsustada eh, tõukefondide vahendite kasutamist eh, just finantsvaldkon-, valdkonnas. et esimene punkt eh, me peaksime siin kaasama ka tagastatavad ettemaksed et Need on sellised finantsinstrumendid, mida tänapäeval kasutatakse mitmetes liikmesriikides selleks, et toetada innovatsioon, innovaatilisi projekte, mis on käivitamisfaasis. see on jagatud riskiinstrument, mida ei ole praegu äh, finantseeskirjades määratletud ega tõukefondide eeskirjades kuid samas on tegemist täiesti klassikaliste finantsvahenditega. tegemist on siis ettemaksega, mis on tehtud äh, ettevõttele, mis makstakse täielikult tagasi, kui seda projekti saadab edu ja kui mitte, siis äh, on ette nähtud äh, tagasimaksmistingimused teistsugused praegu see võimalus puudub finantseeskirjades ja meil ei ole võimalik seda kasutada äh, innovaatiliste ettevõtete toetamisel ja see on vägagi kahetsusväärne, sest erinevad riigiabi puudutavad reeglid äh, viitavad just sellistele tagasimakstavatele ettemaksetele. nii et äh, ühtlustamise huvides, nende eeskirjade ühtlustamise huvides peaks sisse võtma ka äh, selle tagasimakstava avansi mõiste või ettemakse mõiste, mis äh, arvestaks äh, praegu riigiabi eeskirjades äh, kajastuvat definitsiooni. ja see ja puudutab ka teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni valdkonna parandamist ja meie teine ettepanek puudutab äh, õiguskindluse suurendamist äh, finantsvahendusettevõtetele. praegu äh, finantsvahendusinstitutsioonid on, seisavad vastakuti terve rea probleemidega, mis seonduvad näiteks eeskirjade tõlgendamisega ja just selline ebakindlus, juriidiline ebakindlus on takistuseks. meil oleks vaja palju lihtsamat äh, süsteemi. ja üks lahendus, mille me teile ette pakume, oleks võimaldada siis nendel vahendajatel, eriti just ähm, Äh, avaliku sektori pankadele, tugipankadele, kes tegelevad Euroopa Liidu vahendite äh, kasutamisega, et nad, äh, et nad saaksid enda tööprotsessi ja haldusprotsessi ühtlustada ähm, Euroopa Komisjoni tõukefondide omaga, nii nagu seda tehakse praegu Euroopa Investeeringute Panga puhul ja ka siis oleks võimalik äh, neid erinevaid ESIF-i äh, vahendeid äh, palju ähm, ühtlustatumalt kasutada, nii et kõik need tingimused oleks samasugused. meie kolmas ettepanek Need kaks esimest ettepanekut viitasid äh, finantseeskirjadele, kuid äh, kaks äh, järgmist puudutavad eelkõige siis struktuurilisi küsimusi. kõigepealt, kui me räägime siin ühissätete määrusest, siis siin peaks vahendid, ESIF-i vahendite tingimused olema selgelt paika pandud, eriti just finantsinstrumentide jaoks. nagu te teate, tavaliselt need äh, vahendid äh, siis eeldavad seda, et makstakse äh, toetuse saaja poolt või siis ettevõtte poolt tagasimaksmist. ja siin püütakse võimalikult suures osas neid ähm, tingimusi äh, piiritleda ja tuua välja, välja, millised on need abikõlbulikkuse kriteeriumid ja püüda piiritleda nende tõendite kogumist äh, ekspost kontrolli äh, käigus, mis on ette nähtud selles ühissätete määruses. me oleme välja pakkunud ka ühe muudatusettepaneku, mida te praegu ekraanil näete ja eesmärgiks äh, on äh, tagada, et need, äh, see haldussüsteem oleks ühtlustatud ja et oleksid lihtsustatud need kasutustingimused, kuid samas järelkontroll peab muidugi tõhus olema. ja neljas ettepanek Äh, siin on viide artiklile kolmkümmend kaheksa ühissätete määruses, mis puudutab korraldava asutuse äh, pöördumist äh, tugipanga poole, avaliku sektori panga poole. ja me, meile meeldiks küll selline muudatus seda versiooni, tekstiversiooni praegu arutatakse nõukogus. Nende kriteeriumite nimekiri eh, on seotud tihedalt konkurentsiõigusega ja siin tahtsime välja tuua veel ühe lõike, mille pakkus välja nõukogu ja seal leitakse, et peab õigustama tõukefondide kasutamise, kasutamist, et see ei tohi seotud olla konkurentsitegevusega, kuid see on juriidiliselt ohtlik nüanss. et seal ei või olla äh, kasumit ei otsest ega kaudset, meie tooksime selle kaudse sõna tahaksime siit välja võtta, sest seda on raske õigustada tegevustasandil, äh, operatiivtasandil ja raske on mõista, mida on siin äh, tahetud öelda selle ähm, kaudse kasumi puhul. ja nüüd see artikkel kolmkümmend kaheksa, mis äh, räägib äh, avaliku sektori pankadest, see artikkel, see säte on retroaktiivne selleks, et vältida teatud äh, takistuste äh, tekkimist äh, ja see klausel siis peaks mingil hetkel aeguma. nii et see on minu poolt kõik. ja tänke. aitäh. see oli siin tõesti komis-, hardcore ja nüüd komisjoni esindaja. kas teie sooviksite midagi lisada? Schade kahju. kas kolleegid soovivad sõna saada? Äh, Ashworth, kolleeg Ashworth ja mina oleme raportöörid, aga kõigepealt Richard, siis härra Kölmel um,. <clears throat> And... Äh, proua esinaine, aitäh. ja aitäh ka nende ettekannete eest ja nende ideede eest, mida meiega jagati. näiteks see tagasimakstav äh, avansside või ettemaksete teema on oluline, õiguskindlus, äh, ma olen täiesti sellega samuti nõus. nüüd aga me peame leidma selle tundliku tasakaalupunkti selleks, et see seadusandlus äh, Äh, oleks kasutajasõbralik, et sisenemine ei oleks keeruline, kuid samas peaks äh, ka kontrolli äh, aspekt alles jääma. <clears throat> ma tervitan neid kommentaare, mis tehti ähm, ESIF-i ja EFSI kombineerimise kohta, nende kahe fondi kombineerimise kohta. ma pean ähm, kordama neid probleeme, mida on siin juba välja toodud parlamendis, jah, tõepoolest sünergia tekib, kuid sellest hoolimata äh, tekitab see kõik ka muret, sest tegemist on siiski ju kahe erineva rahastusallikaga. üks äh, oma loomult äh, on enam riskialdis kui teine ja seetõttu me küll püüame siin näha seda sünergiat nendega kooskasutamisel, kuid kuivõrd tõhus see ikkagi saab olla, tekib küsimus ja Regionaalasjade Komisjoni kolleegid on samuti avaldanud muret ähm, sel teemal, mis puudutab laenude andmine ja kaks üldistust, mida sooviksin teha. me oleme päris palju rääkinud äh, sa-, saavutustest äh, ja tulemuslikkusest, kuid see toob see sisaldab ka teatud sisekonflikti, mis minu jaoks on äh, konflikt äh, just lihtsustamisega. ühelt poolt lihtsustamine aitab halduskoormust vähendada, äh, see on kõik väga hea, kuid teine teema, see puudutab nüüd ka veamäära mis on äh, nii-öelda tagatiskirjade alusel leitud. kuid äh, mina oma valijatele tahaksin äh, siiski selgida, et kõik need pangad ja põllumehed ja kõik, kõigile nendele öelda, kas tõepoolest siis nüüd see uus määrus muudab asjad rahastuse saajate jaoks lihtsamaks või siis me lihtsalt äh, tuleme välja veelgi pikema, veelgi laiahaardelisema tekstiga, mis äh, on keerukam kui enne. ma tahaksin tänada kõiki kõnelejaid nende märkuste eest, äh, jääksin kindlasti ootama ka veel edas, edaspidiseid sõnavõtte, aitäh. Vielen Dank, Frau Vorsitzende härra Põlmel. aitäh, proua esimees, ka mina tänan kõiki kõnelejaid nende ettekannete eest, ma vabandan, kahjuks jäin viis minutit hiljaks, nii et võib-olla esimese viie minuti jooksul rääkisite te just äh, seda kõige tähtsamat ja ettekandeid ühendavat äh, küsimust ja ma magasin selle maha, ma lihtsalt tahaksin teada, võib-olla sa selgitaks mulle siis ka, et mida siis EFSI fondiga saavutatakse et äh, mis puudutab siin äh, kattumisi taris-, taristuprogrammidega, mis meil nagunii on juba olemas, tõukefondidega, millised on need äh, võimendusmõjud, kuidas see täpselt toimib, tooge mulle näiteid, kuidas see täpselt käib. tõesti austan siin äh, nende organisatsioonide tööd, aga millegipoolest tuleb mul siiski tunnistada, et olen kogu aeg kuulnud seda, et ähm, siin me oleme nagu lennukis kümne kilomeetri kõrgusel, kõik on väga abstraktne, laused äh, kõlavad kõik hästi, ma ei saa mitte midagi aru. olen liiga vana ja raamatupidamiskursuse jaoks on ka liiga hilja, nii et äkki te lihtsalt mulle nüüd konkreetselt ütleksite, mida me EFSiga saavutame. siiamaani pole mitte keegi suutnud mind veenda selles, et need paika pandud eesmärgid, lisandväärtus ja kogu see, äh, mis sinna juurde on pandud, et me seda kõike ka saavutame ma ei pahanda, kui me saavut-, kui me nüüd leiame, et me tegelikult ei saavutanud mitte midagi, aga siis me vähemalt üritasime siin kuidagigi ülevaadet saada, aga lihtsalt abstraktselt rääkida, kui tore see kõik on ja kui hästi see kõik kokku sobitub, ma kardan, et me sellega edasi jõuame. sest muidu me siin tõesti pisiasju reguleerime ilma, et me teaks, kas me tegelikult ka eesmärke täidame. me geben Geld aus, Herr Kölmel härra Kölmel, me siin kulutame raha. härra Rüübich järgmisena. aitäh, tegemist on väga tähtsa aruteluga, sellepärast et äh, meil on vaja äh, majandusel seda rahastamist äh, Euroopas ja sellepärast on väga selgelt ka välja tuua seda, mis on veamäär, et kas tõesti tegemist oli pettusega või lihtsalt eksimusega. ja et Äh, peale sellega, kui näiteks on pankrotijuhtumid, et miks ja kuidas siis äh, pankroti haldamine käis ja et kus on näiteks tegemist äh, de facto formaalsete vigadega, millesse on ka väga raske suhtuda. mind huvitab rahade kasutus. kui palju makstakse juristidele, nõuandjatele, haldajatele? tean täiesti konkreetseid juhtumeid äh, reaalsest elust, kus äh, nii audiitoritele kui ka nõunikele makstakse tunnitasu ja siis äh, kogu aeg auditeeritakse, auditeeritakse sellepärast, et iga tund, mis auditeeritakse, on nõuandja jaoks ka äh, tähtsaks sissetulekuallikaks, aga teisel pool on meil VKE-d, kellele raha ei anta ja selleks, et nemad raha saaksid, peavad nad kaebama ja jällegi saavad juristid tööd ning projekti kui sellist ei saagi ellu viia nii et sellepärast on ka minu jaoks, eelarvekomisjoni jaoks kõige tähtsam see, et me lähtuksime tulemustepõhisest eelarvestamisest me peame näitama, et need projektid, mida me rahastasime, kas nad tõesti ka valmis said ja kas viie või kümne aasta pärast need pro-, need projektid ikka veel toimivad. meil on siin terve rida probleeme, mis on tekkinud ju juriidilistest äh, ja administratiivsest probleemidest äh, ja tõesti lihtsalt sellepärast programmi ei lõpetatud, et juriidilise poolega oli probleeme ja sellepärast ma tahaksin, et me tulevikuks ka äh, pane, vaataksime juba alguses, millised on pakkumise kulud, millised on rakendamiskulud ja millised on hiljem projektide käigus hoidmise kulud. tuleb hoolitseda selle eest, et projekte hoitakse hiljem ka käigus, sest muidu me maksame alguses palju ja projekte pole. see tähendab seda, et raha on läinud, veamäär on suur ja tulemusi pole panin ka ennast kõnelejate nimekirja, ütleb proua esimees, sest ma olen raportöör ja tahan esitada ka mõned küsimused. kõigepealt kohaldusala. siin on ju osa, mis kehtib aastast kaks tuhat äh, kakskümmend ja sellepärast ma küsin, et miks see peaks praegu juba reguleeritud olema, sest ma ju ei tea, millised on need programmid, mis pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat välja valitakse teine osa, finantsvahendid, need on siin igale poole laiali jaotatud, põhiliselt just peatükis kaks lõikes üks räägitakse sellest, et millised äh, vahendid peaksid veel sellel programmiperioodil kehtima. meile öeldi, et selle kõigega on väga kiire just sellepärast, et praegu käima lükatud programme tahetakse mõjutada, nii et ma tahaksin teada, et millistele programmidele kehtiksid need kohe ja siis lõpetuseks veel, kes jumala pärast hakkab seda kõike rakendama, sest minu arvates on tõesti siin eesmärgid liiga suured. kui me nüüd tõesti tahame, et mitte midagi ei toimi, siis me peaksime tõesti reegleid muutma juba käima lükatud programmide puhul, nii et eh, kus on meil vaja konkreetseid muudatusi ja kus mitte, kus neid ka tehakse, eh, siis PBI France'i esindaja, teil on väga ilus nimi, eh, te võiksite meile ka avansee küüraable kohta definitsiooni saata. Äh, te, te oleks tõesti väga tore, kui te saaksite meile selle definitsiooni saata. nii et proua Keramuso, kas te tahate alustada ja siis saavad edasi pankade esindajad sõna? avalike pankade keskliidu esindaja kahjuks täna kohale ei tulnud, nii et proua Keramuso ja te, aitäh tulemast. Le, le président, excusez-moi. Oui, moi je eelarvekomisjoni esimees, mina samuti liitun nende õnnitlustega osalejatele. me räägime siin lihtsustamisest. kas äh, on pankadel meile mingeid tõelisi lihtsustusettepanekuid? kas äh, on siin EFSi või ESIFi osas mingisuguseid ettepanekuid ja kas on mingisuguseid liitmisi või ühendamisi, mida võiks lihtsustamiseks kasutada? parlament on ju osa seadusandlikust protsessist hääletuse teel. ja meie seadusandjatena äh, püüame hoopiski keerukust suurendada, sest hääletades meile tihtipeale tundub, et see aitab meil probleemi lahendada, kuid rakendatavus tihti ei jõua järele meie mõttekäigule ja meie headele kavatsustele. ja võib-olla ma tahaksin veidi seda kriitilist osa teie sõnavõttudest puudutada nende reeglite suunal kui äh, tegemist on avaliku pangaga, näiteks BPI pank, äh, siis äh, mingil hetkel muutub olukord nii keeruliseks, et on vaja ekspertiisi finantsvaldkonnas ja te rääkisite vajadusest olukorda lihtsustada ja meie tähelepanelikud koha pealt äh, näitavad tõepoolest kriitika on väga suur Euroopa Liidu vahendite kasutamise suunal, tundub justkui põrkutakse mingi keerukuse müüri vastu. kas teil on nagu tõelise lihtsustamise ettepanekuid või siis äh, püüame siin kuidagi lihtsalt äh, ümber paigutada tekstiosasid? et kas see toob ikka enda lihtsustamise kaasa, kas äh, kohapeal või praktikas äh, te näete mingisuguseid parandamisvõimalusi? kas te näete suurt lõhet äh, väljakuulutatu ning äh, tegelikkuse vahel? aitäh! aitäh! nagu te väga hästi teate, siis selle mitmeaastase finantsraamistiku puhul tuleb meil ette selline olukord, kus äh, meil on uued instrumendid, eelarvetagatis, EFSI, Kestliku Arengu Fond ja nii edasi. Need on instrumendid mis on asutatud komisjoni ettepanekul, president Junckeri ettepanekul, siis kui mitmeaastane finantsraamistik oli juba paika pandud ja otsustatud, parlament äh, ja nõukogu nõustusid sellega majanduslikel ja poliitilistel põhjustel, aga muidugi tuli see kuidagi rakenduslikel asutustel äh, arvesse võtta ja võtta arvesse ka neid erinevaid eeskirju ning äh, see ettepanek äh, Omnibus äh, finantsmääruse läbivaatamise ühissätete määrus ja nii edasi, siin on juba õpitud praegusest olukorrast äh, ja oma ettepanekutes seda ka arvesse võtad. esiteks need muudatused, äh, mis on äh, juba kohe rakendatavad, mis ei mõjuta rakendusprogramme selles mitmeaastases finantsraamistikus ning nagu me oleme kuulnud, siis enamik osapooli, kes on seotud just rakendusliku tööga, tervitavad neid muudatusi ning on arvesse võetud ka õppetunde järgmise finantsraamistiku, mitmeaastase finantsraamistiku jaoks äh, me ju teame, et äh, see töö on äh, kavas. me sooviksime, et oleks ennustatav integreeritav raamistik uute eelarvetagatiste ja instrumentide jaoks, nagu need on kümnendas osas välja toodud Eh, me peame arvesse mõtlema, mida saab rakendada kohe, ilma et see mõjutaks praegust, praegusi programme ning eh, toome välja ka aluse selleks, et eh, mida saab rakendada alates järgmisest finantsraamistikust. härra Kuhn, palun. Like of suur tänu, vastaksin mõnele küsimusele, mis siin esitati. esiteks äh, muidugi tänan teid selle küsimuse eest, mis puudutas EFSi toimimist ja miks seda ei ole praktiliste näidetega täna äh, illustreeritud, arvestades seda, et meile anti aega kümme minutit, siis see on mõistetav, et me seda ei teinud. me ei ole saanud minna sügavuti Ähm, omnibussi määrusest äh, rääkides oleks olnud liiga ambitsioonikas, aga regulaarselt me püüame selgitada, kuidas äh, EFSI äh, toimib ja toome ka konkreetseid näiteid selle kohta. mis puudutab täiendavaid kriteeriume ja küsimusi, siis olen väga hea meelega valmis neile vastama. järgmine küsimus, nimelt kui palju kulutatakse konsultantidele ja juristidele seoses äh, mandaatide rakendamisega, see on muidugi väga oluline küsimus, me püüame hoida neid kulusid võimalikult madalana ja see on ka põhjus, miks enamik äh, õigusnõust äh, äh, tuleb majasiseselt, mitte välistelt konsultantidelt. samuti püüame tehniliste konsultantide kulusid hoida võimalikult madalana, kasutame samuti majasiseseid võimalusi ning me saame öelda, et kui me vaatame finantsvahendite kulusid, rakendamise kulusid võrreldes selle mõjuga, mis neil tegelikult on, siis on need üsna mõõdukad kulud, kui me võtame arvesse kõiki neid investeeringuid äh, ja seda eelarvet, äh, fondide rakendamisel. Need olid vist põhilised küsimused, arvestades, et aega on väga vähe, jätaksin ka teistele kolleegidele aega vastamiseks. Euh, euh, meie seisukohast euh, see ülevaatamine, selle eesmärgiks on reeglite ühtlustamine finantseeskirjades ja erinevates sektorites eeskirjade ühtlustamine, et äh, siis kooskõlastada neid äh, eeskirju, kuid äh, mis puudutab lihtsustamist, siis me leiame, et siin ei ole veel liialt või piisavalt kaugele mindud, näiteks praktiliselt läheneda, meie pakuksime välja kaheetapilise lähenemise lühiajaliselt või lühiajalises perspektiivis võime välja pakkuda ettepanekuid äh, mis aitaksid vastata kõige pakti-, pakilisematele küsimustele, näiteks ähm, kulude põhjendamine, mida siis täpselt ähm, siin nende tõendamise all tõukefondide puhul mõeldud on. ja veel üks ettepanek, see puudutab finantsvahendajaid et äh, nende haldus äh, kontrollisüsteem ühtlustada komisjoni omaga, et ei oleks enam tegemist äh, neil sellise õiguskindluse puudumisega ja siis keskpikas perspektiivis oleks võimalik üle vaadata ka põhjalikumalt kõik need eeskirjad, mis puudutavad fina-, siis finantsvaldkonda, kuid ka tõuke fonde selleks, et märkimisväärselt vähendada halduskoormust ning äh, juriidilist äh, survet. nii et äh, teksti massi vähendada, reegleid vähendada. lihtsus, kui lubate, proua, ütleb esimees, ma sain aru, et PPI sai mandaadi Prantsusmaa regioonidelt selleks, et äh, hallata äh, tõukefondide maksmist, kas te võiksite kirjeldada mõnda sellist tehingut? jah, tõepoolest, tegemist on äh, siis regionaal omavalitsustega, kes annavad meile mandaadi tõukefondide haldamiseks, tõukefondide vahendite haldamiseks ja see puudutab finantsinstrumente, mis on siis koos paika pandud ja mida meie saame välja pakkuda ka regioonidele, näiteks garantiifond, regionaalne garantiifond. see puudutab osaliselt regionaalarengufondi ja ka teisi valdkondi ja siis PPI-l on võimalik äh, selle garantiifondi äh, osapooleks olla. kui äh, see on hallatav regiooni tasandil PPI poolt, siis see peaks ka pangalaenude garantiina olema, tagatisena olema vastuvõetav millised on komisjoni nõudmised, mida te peate seal täpselt tõendama selleks, et tõukefondide vahendeid hallata? ma vastan eh, võib-olla lühidalt ise, kuid eh, võin kolleegile anda sõna, kes on selle teema ekspert, et ta saaks pikemalt seda teemat eh, puudutada praegu ei ole meil niivõrd tegemist tekstide tõlgendamise probleemidega. me peame arvesse võtma kõiki äh, neid erinevaid äh, nõudmisi, mis selles valdkonnas on, näiteks äh, valikuprotsessis, alates valikuprotsessist kuni aruandlusprotsessini samuti kulud, kulutõendite haldamine. nii et terve ülesannete ahel, see on väga pikk ja igal, igas etapis peame me siis enda sekkumist põhjendama arvestades seda tõlgendust, mida on võimalik teha Euroopa Liidu eeskirjadest. ja meil on pidevalt probleeme selle tõlgenduse teemaga ja see piirab meie võimalust, võimet osaleda selles protsessis. ja kui otsustada, kas miski äh, projekt on abikõlbulik eeskirjade kohaselt võib äh, keegi sekkuda kõrvalt ja öelda, et me ei lähe selles rakenduses piisavalt kaugele. meie siis praegu püüame üle vaadata need tekstid, äh, mis võimaldaksid äh, juriidilist külge täpsustada ja aitaksid kogu seda haldamisprotsessi lihtsustada ja paralleelselt, et oleks võimalik pidada dialoogi Euroopa Komisjoniga või siis riiklike kontrolliasutustega selleks, et saada vastused enda küsimustele. et juba see iseenesest oleks tore, kui me saaksime mingeid vastuseid, keegi ei vasta meile. ja juristidel on ka praegu niivõrd erinev nägemus. ja komisjon ütleb, et jah, ise peate vaatama. et see on meie vastutus, see tõlgendusosa nii et meil ei ole abi kuskilt äh, saada. nii et äh, peaks äh, täpsustama veel neid, neid sätteid võib-olla siis järgmises finantsraamistikus. ja siis ka see ühtlustamise teema haldusprotsess, eks ante valik komisjonis et nad ütleksid kohe ära, et jah, teie protseduur, see protsess on äh, usaldusväärne. et siis kontrolli käigus ei selguks vastupidist. nii et kogu see tegevuste ahe. Äh, vabandust, see õiguskindlusetuse teema kõne kõneleja siis. jaa, nüüd sain aru teie küsimusest. aitäh, ma samuti esindan PPI-d ähm, ja tegelen Regionaalarengu Fondiga regionaalarengu fondi puhul on meie tegutsemine väga operatiivne, me tegutseme ettevõtetega, nii et see auditite teema ja kulud, mis aitaksid tõepoolest projekti rahastada, nii et peaks näitama, millal see auditi äh, protsess alguse saab, millal see lõpeb ja kuidas oleks võimalik neid äh, kulusid äh, Äh, tasakaalustada, et enam saaks raha suunata tegevusse, vähem auditi rahastamisse. kolleeg Zeller. jah, aitäh, proua esimees. see, mida ma siin just äsja kuulsin ja ma eeldan, et PPI France'ist äh, siia saadetud inimesed on eksperdid äh, vähemalt ma eeldan seda. ja see kõik näitab, et praeguse programmiperioodi puhul kogu see tõukefondide ümberkorraldamine läheb vett vedama. kui siin on riike, kus tõesti halduskogemused on pikad ja suured ja eksperdid tegutsevad ning kõik on väga raske siis äh, saame me ka aru, miks nendes riikides, kus ei ole selliseid kogemusi ja eh, nii hästi koolitatud eh, haldustöötajad, et seal on segadus veelgi suurem. seda tuleb mõista. nii et nüüd on tõesti viimane aeg et me hakkame neid arutelusid uute reeglite üle kasutama, et me välja töötaksime siin tõesti mõistliku menetluse selleks, et see, mida me tõukefondidega sisse soovime viia, see, et piirkondades, kus on vaja majanduskasvu eest hoolitsetakse ja tööhõive eest ka hoolitsetakse, et neil tõesti oleks siis ka võimalus seda teha, et, et on olemas tingimused ja sama puudutab ka konkurentsivõimet ning see, mida siin juba öeldi, et need investeerimisvõimalused äh, tõukefondide äh, vahendite kaudu, et need äh, viiakse kooskõla EFS, kooskõlla EFSiga, mulle tundub, et sellest me oleme kaugemal kui kunagi varem. jah, isegi kui soovunelmaid võib siin ju välja tuua, aga süsteemid on nii erinevad, et äh, praegusel hetkel tõesti minul küll ei ole siin mitte mingitki fantaasiat selle kohta, kuidas me saaksime seda ühendada. ja et me leiaksime veel ka inimesed, kes mõlemas valdkonnas oleksid sellised eksperdid, et nad suudaksid need kaks valdkonda omavahel kokku viia. meil on veel minut jäänud. suur tänu enne kui härra Ashford saab veel sõna lõpuks, jah, eks me teame, et Äh, kavatsused on head, aga välja tuleb nagu ikka. ma tõesti tahan, et meil oleks olnud rohkem aega, et me oleksime saanud siin üksikasjalikult nendest küsimustest rääkida, et me oleksime saanud vaadata ka tervikpilti ja näha muudatusettepanekute puhul, et mis on mõttekas, mis läheb õiges suunas. suur tänu täna tulemast ja kolleeg Ashford räägib inglise keeles ja sellepärast saab tema sõna lõppsõnaks Uh, <clears throat> aitäh, liitun teiega ja tänan tänaseid külalisi nende esitluste eest. ilmselt lahkun täna kahjuks siit rohkem küsimuste ja ebakindlustega kui, kui vastustega, aga see näitabki, kui suur töö ootab meid veel ees seoses finantsmäärusega kardan, et meil ei ole jäänud piisavalt aega selle töö ärategemiseks, aga ma olen väga tänulik nendele ekspertidele, kes meiega täna seda teemat arutasid. ja ka kolleegid on varem seda rõhutanud, kui juba ekspertidel on probleeme selle määrusega, siis äh, jätab soovida ilmselt ka rakendamine liikmesriikides, seega lihtsustamine peab olema läbiv joon meie töös ja praegu ma tunnen tõsist muret selle üle, kas me liigume õiges suunas, kas me saavutame seda, mida me tahtsime saavutada, aitäh! aitäh, lõpetame koosoleku.